suudame, kas me suudame oma kaaskodanikke ehm, toita, muidu pole meie tegevusel enam mingit mõtet. aitäh, härra Povee ning äh, teie teksti hääletamine toimub kell kaksteist ehk siis natukese aja pärast. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on härra Patricello raport, mis puudutab Euroopa Liidu kosmosestrateegiat ja, ja äh, raportööril on sõda, sõna neljaks minutiks signor presidente <clears throat> lo spazio è suur aitäh lugupeetud president kosmos on äh, muutunud väga aktuaalseks küsimuseks meedia on äh, sellest väga huvitatud, äh, sellepärast et kaks esimest Galileo satelliiti Euroopas eelmise aasta kahekümne esimesel oktoobril äh, saadeti orbiidile ning äh, see tähendab seda, et Euroopa saab suurema iseseisvuse satelliitnavigatsiooni küsimuses. ma arvan, et selle ambitsioonika eesmärgi saavutamine äh, ongi tingitud Äh, suuresti Lissaboni leppe artikli sada äh, kaheksakümmend üheksa ellurakendamisest, mis annab väga selgelt Euroopa Liidule vastutuse äh, koordineerimaks ning konsolideerimaks riiklikke kosmoseprogramme ja poliitikaid, see on aidanud kaasa ühise lähenemise väljatöötamisele, mis aitab parandada konkurentsi ja edusamme selles vallas lepe äh, paneb paika eesmärgid, mis äh, tunnustavad äh, kosmoseteenuste olulisust, mis saavad Euroopa kodanikele aidata ähm, toimida erinevates valdkondades, sotsiaalsetes ja kommunikatsioonivaldkondades näiteks. oluline on see, et Euroopa Liit oleks oluline mängija rahvusvahelisel tasandil ja suudaks konkureerida teiste konkurentidega ehk siis eh, see annab kõik meile hea aluse, kuidas ambitsioonikaid eesmärke saavutada. Eh, siin peavad eh, Euroopa institutsioonid saama piisavalt rahalisi vahendeid ja korrektseid instrumente selle eesmärgi täit-, täitmiseks. minul on viimaste kuude jooksul olnud au eh, teha eh, koostööd eh, tööstuskomisjoniga raporti projekti osas, mis puudutab Euroopa Liidu kosmose strateegiat, mis toob kasu Euroopa kodanikele. ma loodan, et selle teksti lõppversioon mm, austab neid ambitsioonikaid eesmärke, mis me oleme siin raportis välja toonud. ma tahaksin teile öelda seda, et praegusel hetkel on kahe strateegilise programmi äh, osas äh, erinev suhtumine, ma räägin Galileost ja GMS-ist äh, vaatamata sellele, et ma olen täiesti nõus selle toetusega, mida komisjon on Galileole andnud, siis kosmosestrateegia üks meie sammastest ütleb, et äh, investeeringud eh, on äh, olnud suured, äh, kaks koma kolmkümmend viis miljardit eurot, et äh, GMS-ile tuleks samamoodi nii palju toetust avaldada. ma arvan, et me peaksime sünergiliselt lähenema ja toetama mõlemaid programme selleks, et me saaksime saavutada meie maa, maailmajao tehnilise sõltumatuse seeläbi, see tooks suuresti kasu Euroopa kodanikele ja seetõttu ITRE poolt äh, vastu võetud raportis äh, ma äh, väljendasin kahetsust komisjoni otsuse üle mitte kaasata GMS-i rahastust mitmeaastasesse finantsraamistikku kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. ma olen teadlik asjaolusest, et Eh, finantsplaani puudumine majandusliku toe andmiseks õõnestab tõenäoliselt investeeringuid, eh, mis tänaseni on tehtud. veel üks oluline aspekt, mida tuleks kindlasti rõhustada, rõhutada, on see strateegia, millega komisjon tahab edasi liikuda ehm, juhtimisküsimustes, kui me räägime Galileost ja tegelikult ka GMS-ist, selleks, et ratsionaliseerida organisatoorset struktuuri ning ehm, et saavutada stru-, Äh, äh, raamistik äh, juhtimiskuludeks. me oleme raportis välja toonud vajaduse ka selle järele, et Euroopal on vaja sõltumatust oma kosmosestrateegias. lisaks ka oleme toonud välja selle, et kaubanduslepet, mis on kolmandate riikidega Euroopa Liidul, peaksid olema äh, rajanevad vastastikusele põhimõttele äh, me oleme praegusel hetkel sõltuvad äh, Euroopast väljaspool asuvatelt tarbijatest, äh, tarnijatest, äh, näiteks väljalaskesüsteemide osas. lisaks kosmoseseiresüsteemid ja teadusuuringud on võtmetähtsusega aspektid, mis on välja toodud selles ambitsioonikas tekstis, mis ma loodan, vastab Euroopa kodanike ootustele. ma arvan, et Euroopa kosmosestrateegia peab kaasama ka selle sektori, selle tööstuse tööstussektori, kui ta tahab tulevikuga toime tulla. me oleme praegu sügavas majanduskriisis ja praegusel hetkel, kui kunagi varem, on äh, vaja seda, et Euroopa Liit oleks kaasatud rahaliselt äh, seda selleks, äh, et me saaksime säilitada oma kontinendi konkurentsivõime üleilmses süsteemis, kus konkurents järjest suureneb. Euroopa Liidu tööstusele on vaja anda käega katsutavad väljavaated Äh, ja ainult siis me saame nõuda, et nad investeeriksid äh, tehnikasse, innovatsiooni ja inimressurssidesse selleks, et edasi saaks liikuda. ainult siis, kui Euroopa mm, tööstussektor äh, jätkab juhtrollis, oleme ka meie Euroopana juhtivad selles valdkonnas. see on see suund, mille mina olen võtnud raportöörina Euroopa Liidu kosmosestrateegiat käsitlevas raportis ja ma loodan, et Euroopa Parlamendi poolne positiivne hääletustulemus Ähm, äh, äh, annab tõuke sellele äh, ähm, poliitikale, mis tugineb Lis-, Lissaboni leppe artiklil sada kaheksakümmend üheksa, see poliitika on ääretult oluline Euroopa Liidu jaoks, aitäh! suur tänu teile, härra Patricello, ning meil ei ole rohkem kõnelejaid kui need, kes soovivad vaba mikrofoni raames sõna võtta ning kõigepealt saab sõna härra Tšazada panie przewodniczący! koleżanki i koledzy! bardzo często nie zdajemy sobie sprawy lugupeetud president kallid kolleegid sageli me ei ole teadlikud asjaolust et kosmosetoodete kosmosetegevused on väga olulise tähtsusega meie ühiskonna arenguks mina olen seisukohal, et äh, kosmosetehnoloogia äh, suurimaks kasusaajaks äh, on just lennundussektor. ühtne Euroopa taevas on siin väga oluline selles kontekstis lisaks äh, äh, lennuliikluse reeglid äh, mängivad siin ka oma rolli, ma olen veendunud, et need uued tehnoloogiad toovad kaasa suurema turvalisuse ja ohutuse lennuliiklusesse. reaalajas objektide seiramine saab ka võimalikuks ainult äh, ühel korral on räägitud kosmose äh, teemalistel kohtumite, kohtumistel transpordist ja sellepärast ma julgustaksin kolleege transpordi küsimust ka tõsisemalt võtma. proua Tsikau. Euroopa peab investeerima, et garanteerima meie ligipääsu kosmosele ning samuti ka meie äh, orbiidil olevatele taristutele me peame koostöö tegema kolmandate riikidega, eriti Hiina, Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, Tšiili ja samuti ka Aafrika Lähis-Ida riikidega. on väga oluline ka meie innovatsiooni ja teadusuuringute strateegiat, puudutab see kosmoseuuringuid. me peame garanteerima oma tehnoloogilise progressi, konkurentsivõime Ehm, ning samuti looma eh, töökohti Euroopa Liidus. me palume, et Euroopa Komisjon toetaks VKE-sid, et need eh, saaksid eh, lihtsamal ligipääsu Euroopa finantseeringutele, mis on mõeldud just teadusuuringutele GMSS ähm, äh, teadusuuringute projekti raames. EGNOS peaks äh, katma kogu Euroopa Liidu äh, territooriumid ning samuti rõhutaksin vajadust, et see leviks Euroopa ähm, kagulõuna ja idaossa. suur tänu. ma paluksin, et te räägiks pisut aeglasemalt, sest tõlgid ei suuda piisavalt nii kiiresti teiega kaasa rääkida. järgmisena saab sõna härra Paška. tänan. Eh, Euroopa Liidu eh, kosmose eh, tegevused on seotud eriti mm, Galileo ja GMSS-iga. Galileo programm peaks eh, oma teenused tagama eh, kogu eurooplaste eh, jaoks, sest testid näitavad, et see süsteem toimib ning kaastoimevõime GPS-i GUNNSS süsteemiga näitavad, et me Saame rahvusvahelises äh, satelliitnavigatsioonisüsteemide tegevuses. kosmosega seotud teenuseid tuleb aina juurde ning Galileol on teatud eelised võrreldes konkurents, konkureerivate süsteemidega ning see võib tähendada seda, et meie jaoks see osutub kasulikuks, kuid ma tahaksin küsida komisjonilt, kuidas me me suudaks finantseerida ja opereerida äh, Eh, maakera jälgimise süsteemi pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, ma eeldan, et eh, komisjon finantseerimist ei katkesta. järgmisena saab eh, sõna härra Brun. suur aitäh poliitilised riigid, kes tahavad näidata, et nad on küpsed, plaanivad sümboolseid akte näiteks äh, Hispaania äh, ja Kolumbus, äh, kes seilas avastama maailma, mida ei teatud, kes eksisteerib. komisjon ütleb õigustatult seda, et suured ettevõtted toovad kaasa kasusid, uued tooted, uued teadmised, innovatsioon, aga loomulikult on mõned negatiivsed asjad. aga suurim motivatsioon on ähm, komisjoni äh, arvates see, et komis-, äh, äh, et kosmosepoliitika on midagi, mis aitab Euroopa Liidu viia rahvusvahelise tasandile ja aidata ta seal konkureerida, tagada ka sõltumatuse, aga sõltumatus on minu arvates orjandus siinkohal. Petru Luhan. järgmisena saab sõna kolleeg Petru Luhan. Domnule președinte, în cadrul comis- subcomisiei sede Äh, suur aitäh, lugupeetud president, seda allkomisjonis me räägime päris palju kosmosestrateegiast, eriti selles osas, mis äh, puudutab äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikat. Euroopa Liit peaks olema kosmosestrateegia eesrinnas selleks, et rahvusvahelisel tasandil olulist rolli mängida. mina leian, et järgnevad asjad on väga olulised Äh, mm, tööstuskoostöö parandamine kolmandate riikidega kosmosepoliitika vallas, meil on vaja USA-d, Jaapanit, Hiinat, Indiat ja ka teisi riike, äh, kellel on äh, suur kaal selles valdkonnas, me peame ka erasektorist rohkem kapitali äh, meelitama äh, GMS programmile, mis on Euroopa Liidu programm. siiani ei ole seda saavutatud ning lõpetuseks me peame jätkama investeeringuid Galileo süsteemi lõpetamiseks mm, oleks vale eh, seda liikuvust eh, kaotada, mis me praegu oleme saavutanud, see oleks tõesti vale lähenemine, aitäh. järgmisena astub sõna meie sõber Vittorio Prodi. Grazie, <clears throat> grazie, grazie presidente, grazie commissario Tajani. suur aitäh, lugupeetud president ja suur aitäh ka teile, volinik Tajani. tegemist on poliitika europee Äh, tegemist on Euroopa infrastruktuuriga, mis äh, kujundab Euroopa Liidu tulevikku. Äh, GMS on mõeldud tagamaks julgeolek kosmoses see on mõeldud kliimamuutuste uurimiseks ja suurte meteoroloogiliste sündmuste etteennustamiseks. see on midagi, mis tuleb kindlasti kaasata Euroopa Liidu mitmeaastasesse eelarvesse ja kui see ei ole võimalik, siis ma arvan, et et eh, siis võiks siia sisse tuua nii-öelda projekti võlakirjad, eh, millel on konkreetne eh, funktsioon siinkohal. ma olen veendunud, et tegemist on investeeringuga meie tulevikku, mis tasub end ära vaid mõne aastaga. ma arvan, et me peaksime, lugupeetud volinik, just seda teed minema, aitäh. komisjoni nimel saab arutelu lõpetuseks sõna härra Tajani aitäh, härra president. ma arvan, et äh, kosmosepoliitika on minu voliniku mandaadi kõige olulisem osa. seda nii teenuste osas, äh, mida võime pakkuda ja mida muide hakkame pakkuma Euroopa kodanikele kui ka äh, sellepärast, et ma leian, et äh, kosmosetööstus, ettevõtted, kes sellega tegelevad, kes, sest neid VKE-sid sellega, sellega seotud on sadu, ühesõnaga see on minu jaoks äh, tõeline ähm, kolmanda tööstusrevolutsiooni vundament, see tähendab sellise tööstuse vundament, mis võimaldab meil garanteerida äh, Eh, majanduskasvu ja siseturu tugevnemise ning eh, samuti eh, see on tõeline alus ka reaalmajanduslikule tegevusele. me oleme saanud ka reaalseid tulemusi, tänan teid, härra Patricello, tehtud töö eest, teie kolleegidele samuti aitäh, tahaksin tänada kogu parlamenti, tahaksin tänada teid, härra Broodi, teie toetuse eest komisjoni poliitikale. ma näen, et meie tegevus on täielikult sünkroonis meil on vaja tõeliselt konkurentsivõimelist kosmosepoliitikat. viimastel kuudel on saadud häid tulemusi. Äh, kõik äh, äh, me, me saatsime kosmosesse kaks Galileo toimivat satelliiti Prantsuse Guianast kosmosesse ja mina alustasin sellega seoses äh, ka äh, tegevust selleks, et äh, ehitataks kaheksa uut satelliiti. ning esimesel veebruaril annan ma teada ka ähm, avaliku hanke tulemustest nende kaheksa satelliidi ehitamiseks ning ähm, need Ehm, satelliidid eh, on seni aidanud meil kokku hoida viissada miljonit eurot kahe tuhande üheteistkümnenda aasta algusest. sellega seoses eh, nii rahvus, nii institutsioonide vahelise töögrupi kui ka parlamendi ees eh, oleme me esitanud andmed oma esialgses dokumendis. Galileo programm läheb edasi. minul on kavatsus teha kõik selleks, et Galileo teenused äh, Eh, hakkaks toimima enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõppu, et meie kolmkümmend eh, satelliiti hakkaks toimima, eh, et meil oleks võimalik nendega seoses kokku hoida ning seda juba enne kahe tuhande kahekümnendat aastat. selleks, et Galileo fina-, praeguste finantsperspektiivide raames hakkaks hästi toimima Eh, peab arvestama umbes seitsme miljardi suuruste eh, kuludega, see kõigest rakendusfaasis. ning pärast seda natuke üle miljardi euro selleks, et kõik eh, satelliidid kasutusele võtta ning pärast seda läheb veel kuludeks ehk siis kalu, kasutus, tööhoiukuludeks. kuid pärast aitab meil kokku hoida äh, üheksakümmend miljardit eurot, kui Galileo toimima hakkab. ma võtan loomulikult arvesse härra Patricello ähm, GMS, GMSS-i kohta. Äh, komisjon on omapoolsed ettepanekud teinud selles valdkonnas ning ma arvan, et me kavatseme ka GMTS-i osas äh, edusamme teha. praegusel hetkel jääb see välja Euroopa praegu jääb see Euroopa eelarvest välja ning sõltub kahekümne seitsme liikmeriigi poolsest toetusest. tegu on küsimusega, mida arutasime üle, viimasel ähm, kosmoseteemalises nõukogus ning konkurentsinõukogus. me teame täpselt, milline on praegu meie eelarve olukord. Euroopa Komisjonis me äh, Äh, teame, et Euroopa Parlamendile oleks meeldinud, et äh, liikmesriigid oleks olnud ambitsioonikamad eelarve osas, kuid õnnetuseks äh, nende reaktsioon jäi täpselt selliseks, nagu me seda kartsime. praeguses olukorras ainukene järeldus, mida ta võimalik teha, oli see, et me ei saa kahjuks kaasata kõiki neid tegevusi, mida me soovime kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani korda saata finantsraamistikku. me oleme loomulikult täielikult teadlik eh, GMTS-i eh, tähtsusest, GMES-i tähtsusest, kuid eh, hmm, me kirjutame alla Ladina-Ameerika riikidega Äh, selles äh, küsimuses me tegime koostööd äh, Belgia eesistumise ajal ka Aafrika Liiduga ning jätkame kosmosepoliitika valdkonnas GMS-i ähm, küsimustes ja muudes valdkondades. kuid me te-, nagu me kõik teame, probleem on eelarves ja ähm, sellest on loomulikult teadlik ka Euroopa Komisjon ning ma, et te näeks, kui väga me usume Euroopa komis-, Euroopa kosmosepoliitikasse. kinnitan teile, et kavatseme kinnitada ehm, kaheksakümne miljardi eurose toetuse innovatsiooni ja teadusuuringute eh, valdkonnale ning eh, eriti kavatseme, toetame inno-, teadusuuringuid ja innovatsiooni eh, just kosmose valdkonnas, selleks on meil vaja ka teiepoolset toetust ma arvan, et eh, sõnavõtud, eh, mida me praegu kuulsime, eh, on kõik suunatud, samuti on, on suunatud kosmosetööstuse arengu toetusele ja ma arvan, et meie, meie koostöö saab olema endiselt tugev ja meil on ühised eesmärgid. suur tänu, arutelu lõppes, hääletus toimub natukese aja pärast, ehk siis kell kaksteist ning viimane päevakorrapunkt on äh, Salvatore Caronna raport toiduainete raiskamise vältimise kohta. härra Caronna, võin teile